Äh, kallid kolleegid, meie koosolek jätkub. meil ei ole alalisi raportööre, sellepärast et nende ametisse nimetamine toimub alles kolmandal septembril. Äh, oleme täna pärastlõunal kokku tulnud selleks, et kuulata ära Troika esindajad äh, tegemist on detsentraliseeritud agentuuride esindajatega tegemist on meie iga-aastase kohtumisega, kuna alalisi raportööre ei ole, kui lubate, siis annaksin kõigepealt, kõigepealt sõna härra Silvano Preesale, kes on Euroopa Komisjoni eelarve peadirektoraadi direktor, et ta räägiks komisjoni ettepanekutest agentuuride osas aastast kaks tuhat viisteist ja samuti ka üld, komisjoni üldisemast lähenemisest seoses äh, äh, ametnike arvu väär, äh, vähendamisega kahe, kahe tuhande kaheksateistkümnendaks aastaks, nii et, et tegemist on sellise üldise plaaniga vähendada avaliku sektori kulutusi. ning ära, kui me härra Preesa oleme ära kuulanud, siis annaksin sõna põhiõiguste ameti direktorile sõna, tegemist on siis härra Morten Kierumiga kes eh, seda ametit esi, esindab, nii et, et ta annaks meile ülevaate oma eh, seisukohtadest eh, komisjoni eelarve ettepanekute osas ja samuti Coreperi ettepaneku kohta, mis langetati möödunud nädal, tehti möödunud nädalal. kolleegid, teie ees on üksikasjalik dokument, mille valmistas ette Äh, siis see amet ning see dokument on komisjoni liikmetele välja jagatud juba täna hommikul. niisiis, härra äh, Silvano Presa, kas te soovite nüüd sõna võtta? aitäh, esimees. mina tahaksin äh, lühidalt tutvustada siis äh, Äh, äh, kõigi ametitega seonduvaid ameteid on väga oluliseks elemendiks institutsionaalses struktuuris ning suurem osa minu sõnavõtust keskendub siis sellele olukorrale, kus me praegu oleme. Äh, kui lubate, siis jätkan inglise keeles, ütleb kõneleja. Eestis viimase kolmekümne viie aasta jooksul on loodud ligemale kolmkümmend kaks detsentraliseeritud ametit, neil on väga palju ülesandeid see äh, ametite arvu kasv peegeldub ka eelarves. Äh, ühtekokku äh, on siis kasvanud vahendid, mis nendele ametitele eelarvest lähevad ning kahe tuhandendast aastast on kasv olnud peaaegu üheksakordne ning praegu siis on see summa üle kaheksasaja miljoni euro aastas. see summa leiab kajastamist ka personali arvus, äh, ametikohtade arv äh, nendes ähm, äh, asutustes on siis ligemale neli korda kasvanud alates aastast kaks tuhat ning praegu on siis üle kuue tuhande ametikoha nendes kolmekümne kahes detsentraliseeritud ametis niisiis äh, kasv on olnud tõesti väga kiire, äh, uus seitsmeaastane finantsraamistik on äh, nii-öelda konsolideerimisraamistik, me tahame konsolideerida Euroopa Liidu eelarvet, me tahame samuti konsolideerida Euroopa Liidu institutsioone ja asutusi ning äh, äh, see on kirjas ka institutsioonide vahelises kokkuleppes, mis on seotud ka siis mitmeaastase finantsraamistiku eesmärkidega. väga selgelt on välja öeldud, et tuleb viie protsendi võrra vähendada personali arvu kõikides institutsioonides ja organites ja ametites seda siis viieaastase perioodi jooksul. mis puudutab ameteid, siis see konsolideerimine on keeruline, kuna äh, mitte kõik ametid ei ole veel täielikult äh, moodustatud, terve rida selliseid äh, ameteid on eksisteerinud juba pikka aega, siis on veel terve rida selliseid asutusi, mis on loodud suhteliselt hiljuti ning ähm, ei ole veel oma tegevust täielikult alustanud ning on veel kolmas äh, rühm neid ameteid, mis on juba mõnda aega olemas olnud ning äh, mille tegevusvaldkond on laienenud äh, viimasel ajal. see tähendab, et, et programmide koostamisel ja õigusloomeprotsessis Äh, eriti nende agentuuride puhul, mida alles luuakse või mille ülesanded on laiendatud, äh, tulebki meil arvestada sellega, et on vaja täiendavaid inimressursse nende täiendavate ülesannete täitmiseks ja seetõttu on meil ligemale kolmsada täiendavat äh, ametikohta, mis tuleb praegusele struktuurile veel juurde lisada. niisiis kui me vaatame neid eesmärke, mis institutsioonide vahelises kokkuleppes on seatud, siis meie üldine eesmärk on vähendada siis äh, personali viie protsendi võrra, see tähendab, et ligemale viis, äh, ligemale kolmsada kohta tuleb ametites äh, ära kaotada, aga samas on meil vaja kolmesaja koha võrra ka töötajate arvu suurendada selleks, et uusi ülesandeid täita ja hiljuti, et hiljuti loodud äh, Äh, ametid saaksid ka oma tegevust alustada. niisiis, kuidas omavahel need kaks vastandlikku eesmärki kokku sobitada? komisjon on seda üritanud teha teatises, mis avaldati aasta tagasi, see oli siis juulis kaks tuhat kolmteist ning äh, on üritanud saada siis võimalust äh, Äh, mõningate äh, asutuste personalitaset suurendada, pidades silmas siiski neid üldisi äh, personali vähendamise eesmärke. me oleme üritanud töötajaid siis nii-öelda ümber paigutada ja oleme kehtestanud siis sellise normi teatud asutustele, mis siis on oma tegevuse juba alustanud, tegevust juba alustanud ja tegevus on jõudnud stabiilsele tasemele. niisiis üks protsent on see määr ja see võimaldab meil siis luua nii-öelda ümbersuunatavate ametikohtade kogumi, eh, mida saab kasutada selleks, eh, et eh, teised ametid saaksid siis täiendavaid ülesandeid võtta. selleks kõigeks on vaja ka tasakaalu, see tähendab, et Äh, selle ümbersuunamiskogumi loomine sõltub äh, sellest, kui kiiresti mõningaid asutusi on võimalik tugevdada. komisjon on esitanud ettepaneku, äh, kuidas programmeerida uusi vahendeid kõigile nendele erinevate kategooria detsentraliseeritud ametitele ning Äh, ka sellele, kuidas nende ülesandeid laiendada ning on prognoositud, et äh, need prognoosid on tehtud siis aastaks kaks tuhat kakskümmend. Äh, kohtade vähendamine siis rohkem kui viis protsenti nendes asutustes, mis juba täie hooga töötavad, on siis eeltingimus, et teised ametid saaksid oma uusi ülesandeid täita see inimressursside programmeerimine on leidnud äh, äh, peegeldamist äh, ka siis Euroopa Liidu eelarves igale ametile ning kindlasti on see kooskõlas ka nende pii-, ülempiiridega, mis siis mitmeaastase finantsraamistiku läbirääkimistel seati niisiis igas kulurubriigis äh, meil on teatud äh, piirid kehtestatud, äh, need on küll orienteerivad, aga nende piiride eesmärk on siis see, et kulutused ei ületaks sellele rubriigile seatud ülempiiri ning mõningates, nii et, et me peame kindlasti nendest ülempiiridest kinni pidama. Need programmid, mida komisjon on ette valmistanud, järgmiseks seitsmeks aastaks arvestavad nende ülempiiridega, arvestavad siis nende piirangutega, mida, mis tulenevad mitmeaastasest finantsraamistikust ning see on kooskõlas äh, sellise üldise eesmärgiga personali arvu vähendada viie protsendi võrra kõigis ameti, äh, ametites ning niimoodi on meil siis ka selline suhteliselt etteaimatav äh, võrdlusraamistik, kui me eelarvet ette, iga-aastast eelarvet ette valmistame ning esimene eelarve siis oligi selline kahe tuhande neljateistkümnenda aasta eelarve, kus me siis esmakordselt äh, äh, vähendasime siis erinevate asutuste ametikohti Äh, pärast läbirääkimisi niisiis nende ametikohtade arv vähenes ja seega see on otseselt seotud siis eelarve konsolideerimisega. tulles nüüd kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarveprojekti juurde, siis komisjon oma ettepanekus on äh, lähtunud siis inimressursside planeerimise üldistest suundadest ning äh, Äh, arvestanud sellega siis, kas neid ameteid rahastatakse osaliselt või täielikult Euroopa Liidu eelarvest ning samuti oleme arvestanud siis vajadustega ja, ja senise tööga ning äh, me ei ole üritanud äh, siis tähelepanuta jätta ka neid otsuseid, mis on parlamendis ja nõukogus langetatud aastal kaks tuhat aastaks kaks tuhat viisteist, kus siis äh, mõningatele ametitele on antud täiendavaid ülesandeid. Äh, tegemist on siis tõesti uue elemendiga võrreldes äh, selle olukorraga, kus komisjon oma plaanid koostas aastal ka aasta tagasi luuakse uus amet, niisiis kriiside, ühtne kriiside lahendamise amet pangandussektori jaoks. see on uus organ Äh, eelarve mõttes ja administratiivses mõttes on see siis uus organ, mis, äh, kus äh, on siis umbes sada kakskümmend kaks ametikohta, mis luuakse aastal kaks tuhat viisteist esialgselt rahastatakse seda asutust siis Euroopa Liidu eelarvest ja täna hommikul te kiitsite heaks ka ajutise raha ülekande selleks, et see amet saaks asu-, võimalikult kiiresti oma tegevust alustada, aga siis kahe tuhande viieteistkümnenda aasta lõpust alates peaks see uus amet olema täiesti isefinantseeriv ning äh, eelarve läheks siis jälle tasakaalu selle koha pealt niisiis, see oleks lühidalt hetkeolukord ning äärmiselt oluline on arvestada siis äh, ühe asjaga, millest enamik saadikuid ilmselt on juba teadlikud, nimelt äh, on loodud institutsioonide vaheline töörühm, selline institutsioonide vaheline töörühm äh, selle loomise osas lepiti kokku kahe tuhande neljateistkümnenda aasta eelarve koostamise ajal, tegemist oli parlamendi algatusega see äh, rühm on koos käinud kaks korda, äh, paika on pandud oma koosseis, töömeetodid ja ajakava ning mis puudutab äh, selle rühma mandaati ja volitusi, siis selle töörühma ülesanne on, on paika panna siis arengusuunad nendele ametitele, tuginedes objektiivsetele kriteeriumitele ning järk-järgult vähendada siis ametite personali viie protsendi võrra, nii nagu institutsioonide vahelises kokkuleppes on kokku lepitud. teiseks peaks eh, see amet vaatama, kuidas saavutada sünergiat ja, ja suuremat tõhusust teistsugusel moel ning kolmandaks peaks seal arutatama ka seda, kuidas äh, Äh, täiendavateks ülesanneteks piisavalt personali ja vahendeid eraldada. see oleks siis lühidalt ülevaade hetkeolukorrast, äh, sellest, kuidas komisjon on äh, siis ümber käinud detsentraliseeritud ametite eelarvega aastal kaks tuhat viisteist, aitäh! aitäh! aitäh, härra direktor, olles ära kuulanud nüüd komisjoni seisukoha nende ametite eelarve koha pealt ja seda, kõiki neid probleeme, mis on seotud personaliga ja uute ametitega ja vajadusega leida tasakaal, annaksin nüüd sõna härra Morten Kierumile, kes esindab põhiõiguste ametit, et tema tutvustaks meile siis oma seisukohti. aitäh, härra esimees, aseesimehed, komisjoni liikmed. suur tänu selle võimaluse eest teiega arvamusi vahetada kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarve üle. kõigepealt tuleb tunnistada, et mul on väga hea meel ja suur au õnnitleda teid valimise puhul Euroopa Liidu ametite poolt, keda mina täna siin esindan. ma võin kinnitada, et ootan vägagi koostööd teiega järgnevatel aastatel. samuti kinnitan, et meil on väga tugev koostöövundament juba läbi, mis on loodud läbi pikkade aastate kõigepealt lühike sissejuhatus Euroopa Liidu ametitesse. mitte väga põhjalik, aga lihtsalt räägin sellest, mida meie lisame institutsioonide tööle ning siis räägin ma sellest, milliseid samme me oleme astunud pärast eelmise aasta kohtumist. tutvustan ka järgmise aasta väljakutseid, pidades silmas uue eelarve ettepanekut ning lõpetuseks ka pilk tulevikku Euroopa Liidu ametid on Euroopa Liidu oluline komponent. Nad on asutatud Euroopa Parlamendi ja Nõukogu poolt selleks, et läbi viia spetsiifilisi õiguslikke, tehnilisi või teaduslikke ülesandeid. me töötame peamiste institutsioonide ja liikmesriikide kõrval selleks, et anda tõenditepõhist nõuannet, et Äh, seadused ja poliitikad oleks tõesti äh, teadmistepõhised nii Euroopa Liidu kui riiklikul tasandil. me viime läbi analüüse, järelevalvet, äh, sertifitseerimist. toome välja ja analüüsime praegusi ning tulevasi ohte. me toome lisaväärtust meie kodanikele seeläbi, et jagame oma teadmisi ja anname infot kodanikele teemadel, mis mõjutavad meie viitesadat miljonit kodanikku. üle maailma on äh, au, auväärseid äh, ameteid, nagu näiteks äh, toiduohutusamet USA-s ning nemadki annavad nõu oma valitsusasutustele. ka Euroopa Liidu ametid loodi seetõttu, et Euroopa Liidu poliitikaid tõhusamalt ellu rakendada ning reageerida Euroopa Liidu institutsioonide ja liikmesriikide poolt välja selgitatud vajadustele. me tegutseme mitmetel vald-, mitmetes valdkondades, mis puudutavad maad, merd, õhku, palju erinevaid eluvaldkondi üle Euroopa Liidu. me tegeleme toidu, keemikaalide, hariduse, transpordi, töö, keskkonna, meditsiini, loomulikult ka põhiõiguste ja õigusküsimustega. see nimekiri ei olnud küll ammendav, aga see lihtsalt tutvustab mõningaid öö, valdkondi, milles me tegutseme. ametid mängivad hädavajalikku rolli Euroopa Liidu poliitikate ja programmide ellurakendamisel, aga nad võimaldavad ka Nad võimaldavad ka mastaabisäästu ehk siis sageli on lihtsam ühte ülesannet läbi viia Euroopa Liidu tasandil, selle asemel, et seda tehtaks kakskümmend kaheksa korda riiklikul tasandil. kokku kulub ametitele null koma kuus protsenti kogu Euroopa Liidu eelarvest. ennem kohtumist, nagu te, härra esimees, ka ütlesite, saite te meiepoolsed seisukohad, mida meie arvame, millised saavad olema meie peamised probleemid, kui kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarve praegusel kujul vastu võetakse. järgmistel minutitel tooksin välja peamised e-, elemendid ja mõned näited. kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarvemenetlus toimub ajal, mil paljud paljud Euroopa inimesed on majanduslikes raskustes ning liikmesriikidel on eelarvepiirangud. ametid asuvad liikmesriikides, nad on kodanikele lähedal ja seetõttu me mõistame seda keerulist majanduslikku olukorda, mis Euroopa Liidus praegu valitseb. seetõttu ennem kui ma üksikasjalikumalt analüüsin komisjoni ettepanekut ähm, ressursside eraldamise kohta ametitel kahe tuhande viieteistkümnendal aastal kinnitan ma kõigepealt, et ametid on täiesti pühendunud sellele, et ka meie anname omapoolse panuse praeguse raske majandusliku olukorraga tegelemisele Euroopas. ametid uurivad praegu aktiivselt seda, kuidas tõhustada koostööd, läbipaistvust ning tegutsemise tõhusust me kasutame rohkem kaasaegset tehnoloogiat avalikus halduses ning uuenduslikke ettevõtlus instrumente, nagu näiteks tegevuspõhine eelarve, juhtimine ning kulud. mõned ametid on need sammud juba astunud, teised ametid on neid astumas ning see tähendab, et kõik ametid uurivad kõiki võimalusi tegevuse ratsionaliseerimiseks ning odavamaks muutmiseks. ametid respekteerivad parlamendi, nõukogu ja komisjoni otsust, mis on välja toodud ühisavalduses kahe tuhande kaheteistkümnendast aastast. hea koostöös komisjoni teenistustega oleme me jõudnud päris kaugele teekaardi väljatöötamisel ühislähenemise jätkumeetmete väljatöötamiseks teekaardi peamised aspektid üritavad tõsta ametite tõhusust ning nende vastutust. ning ametite tege-, tegevus peab olema sidusam. suuremad nend-, osa nendest sammudest on juba astutud või nad viimistletakse veel ennem selle aasta lõppu. kahjuks vaatamata kõikidele nendele sammudele, mille, mis ametid on astunud, ei ole me te teinud piisavalt, et äh, kärpeid, äh, mida komisjon meilt on nõudnud. eriti pidades silmas neid ameteid, mis oma tööd alles alustavad. tuletaksin teile uut institutsioonide vahelist kokkulepet kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta lõpust. seal on kirjas eesmärk järk-järgult äh, vähendada personali kõikides Euroopa Liidu institutsioonides ja ametites ning muudes üksustes ja seda viie protsendi võrra viie aasta jooksul. siinkohal tahaksin selgelt välja öelda, et ametid mitte ainult ei nõustunud selle vähendamisega, vaid suurem osa on, kuigi läbi suurte raskuste, selle vähendamise ka öö, sisse viinud oma mitmeaastasesse personalikavasse. aga praegune komisjoni ettepanek läheb kaugemale kokkulepitud viie protsendi eesmärgist, nagu me just kuulsime. see surub töötavatele ametitele peale lisa viis protsenti kärpeid läbi selle ümbersuunamise süsteemi. seda kuulsime me juba juulikuus eelmisel aastal komisjoni teatises, nagu siin juba mainitud. parlament lükkas selle teatise tagasi. nagu parlament, on ka ametid vägagi vastu sellele ettepanekule. eelarve peadirektoraadi ettepanek on kohelda kõikide ametite ressursse ühiselt. see tähendab seda, et kui ühele ametile antakse lisaressursse oma õigusliku mandaadi ellurakendamiseks või luuakse mingisugune uus amet, siis automaatselt vähendatakse teiste ametite ressursse. komisjoni lineaarne lähenemine viie protsendi kärpimisele on tekitanud moonutusi, mis läbi vanemad ametid ei pea rakendama mitte viieprotsendilist personalikärbet, vaid kümneprotsendilist kärbet. selline asi ei ole juhtunud mitte ühegi teise institutsiooni või üksusega kümme protsenti ei ole see viis protsenti, milles institutsioonid kokku leppisid. see ettepanek tehti ilma mingisuguse lisakompensatsioonita, ilma selleta, et oleks vähendatud ülesannete hulka või ilma, et oleks suurendatud eelarvet selleks, et teatud ülesannete jaoks korraldada allhankeid see ebavõrdne kohtlemine on kahene. kõigepealt ametid versus institutsioonid ning teisalt vanad ametid versus uued lood, loodavad ametid. illustreeriksin nüüd mõningaid programmaatilisi aspekte komisjoni ettepanekus ning toon ka ühe selge näite üldisest suunast. nimelt Euroopa Lennuohutusamet komisjon nimetab seda ametit äh, uute ülesannetega ametiks. kuussada üheksakümmend kolm ametikohta peaks seal olema kahe tuhande viieteistkümnendal aastal. Nendest nelisada kuuskümmend kolm rahastatakse äh, läbi erinevate tasude. ülejäänud ametikohad tasustatakse läbi Euroopa Liidu eelarve tulenevalt uutest ülesannetest soovis amet kaheksat lisa Euroopa rahastatavat kohta. komisjon nõustus sellega, aga samal ajal on ta teinud ettepaneku, et personali vähendataks neljateistkümne võrra nende hulgast, keda rahastatakse erinevatest tasudest ehk siis kaheksa uut kohta, aga neliteist äh, kärbet. Äh, kõik need neliteist äh, kohta, kas nad täidetakse või mitte, see kõik sõltub sellest, kui, millised on turu nõudlused, võib-olla kunagi need kohad ka täidetakse, ehk siis neid kärpeid tuleks teha, võttes arvesse olukorra spetsiifikat ametil on vaja teatud paindlikkust selleks, et äh, õigeaegselt reageerida uutele olukordadele lennutööstuses. härra esimees, komisjoni liikmed, sooviksin öelda, et me juba töötame oma võimekuse piirides. minu eelkäijad äh, Euroopa ametite võrgustiku juhid on hoiatanud juba selle eest, mis praegu on toimumas. ametid peavad nüüd piirama oma tegemisi, tegemisi, sest neil ei ole piisavalt ressursse oma ülesannete täitmiseks. ma võin kinnitada üle olukorra kahe aasta tagusest ajast. ainult siis, ainult üks amet siis ei suutnud täita ühte oma ülesannet. nüüd kehtib see mitme, kui mitte paljude ametite kohta. samas Euroopa Liidu seadusandjad panevad ametitele ülesandeid järjest juurde. suur hulk uutest ülesannetest öö, lähevad kaugemale alusõigusaktidest ning uued ülesanded sageli ei tugine olemasolevatel ülesannetel, ehk siis ametid on sageli oma edukuse ohvrid nimelt, mida edukam ollakse, seda rohkem nõutakse. aga ressursse uute ülesannete jaoks on vähem. konkreetsed näited on loomulikult kirjas selles dokumendis, mille me teile ette saatsime. põhimõtteliselt aga selline olukord ei saa lõputult kesta. ametite ees on järjest rohkem dilemma, kuidas oma mandaati täita olemasolevate ressurssidega kas on õige, et Euroopa ametite direktorid ning nõukogud peavad otsustama, on sunnitud otsustama seda, millist osa oma mandaadist nad täidavad? kas ametitel on tõesti õigus ignoreerida teie poolt, seadusandjate poolt meile antud ülesandeid, mis, mille te meile andsite läbi õigusaktide ning mis mõjutavad otseselt meie tegevust? ma olen tähele pannud, et paljud Äh, direktorid ning nõukogude liikmed tunnevad ennast väga ebamugavalt praeguses olukorras. seda kõike saab aga vältida läbi selle, et analüüsitakse põhjalikult iga ameti vajadusi eraldi. võttes arvesse öö, äh, vastava poliitikavaldkonna nõudeid. tuleks analüüsida personali ja öö, äh, eelarvet üheskoos ning võtta arvesse ka konteksti ning vastavaid ameteid näiteks Euroopa Komisjonis. tuleks arvesse võtta üldise, üldise vastava poliitilise valdkonna nõu, nõudeid ennem poliitiliste otsuste vastuvõtmist. me peame vaatama kõik, igat ametit eraldi ning arvesse võtma iga ameti er, eripärasid. selleks on vaja võib-olla teha lisajõupingutusi nii ametite kui eelarveinstitutsioonide poolt, aga me usume tõesti, et see on ainuke võimalus, kuidas tagada mõistlikud jätkusuutlikud säästud. näited sellisest lähenemisest on juba olemas. Euroopa Parlamendi erikomisjonid vahetasid teavet ametitega oma valdkonnas, uurisid üle nende töökavad ning esitasid ka oma arvamuse eelarvekomisjonile eelarvemenetluse käigus. ma arvan, et see juhtumipõhine lähenemine sobiks ka teie komisjonile, kui te töötate välja eelarvekavasid just äh, spetsiifiliste vajaduste põhiselt. ma tahaksin tänada teie komisjoni selle eest, et te mõistate olukorra tõsidust ja et endiselt toetate ameteid nende probleemide lahendamisel. eriti tahaksin tänada teid selge avalduse eest, mille Euroopa Parlament ja teie komisjon tegi kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarve üldsuuniste raames. Te rõhutasite seda, et iga amet, ametitöö on vaja läbi analüüsida eraldi, uurida nii eelarvet kui personali kui vaadata nüüd kaugemale, siis lõpetuseks sooviksin rääkida uuest institutsionaalsest töörühmast. ametid tervitavad selle töörühma loomist selleks, et uurida detsentraliseeritud asutuste ressursse ning töötada välja selged arengusuunad ametitele, mis põhineksid objektiivsetel kriteeriumitel ning äh, individuaalsel tegevusel mul on väga hea meel, et äh, seadusandjad huvituvad ametite tulevikust. ma usun vägagi ja ma, ja kindlasti mu kolleegid kinnitavad selle ka üle, et Euroopa Liidu ametid nii üksikult kui võrgustikuna on väga heas olukorras selleks, et anda oma panus sellesse arutellu, see äh, tulenevalt nende igapäevasest tööst äh, kolmekümnes erinevas enam kui kolmekümnes erinevas ametis üle Euroopa Liidu. me saame teil aidata probleeme välja tuua paremini ning paremini välja töötada lahendusi. meie hulgas on välja töötatud palju uusi ideid, ka struktuurseid ideid selle kohta, kuidas ametite lisandväärtust Euroopa Liidu kodanikele tõsta, ilma et kahjustataks äh, praegusi eelarvepiiranguid töörühma töö on eriti tähtis ametite jaoks, sest töörühma töö tulemus mõjutab meid kõige otsesemalt. seetõttu peaks olema ametid selle töösse kaasatud. ma olen kindel, et ametid saavad anda ka oma panuse selle töösse, millest saaksid kasu kõik osapooled niisiis, meil oleks vaja mingisugust äh, uuemat, tõhusama koostöösüsteemi. Mm, me oleme loomulikult teie käsutuses, nii mina võrgustiku juhina kui ka teiste võrgustiku juhid öö, äh, oleme teie käsutuses, toetamaks seda töörühma. siinkohal tahaksin tänada teid, härra esimees, aseesimehi sooviks ja saadikuid sooviksin samuti tänada tähelepanu eest ootan vägagi edasist koostööd teie komisjoniga tulevastel väljakutseid täisaastatel. ootan väga ka teie komis-, küsimusi, kommentaare. ja loomulikult ka minu kolleegid teistest ametitest on valmis küsimustele vastama. aga kõigepealt annaksin sõna äh, Marcellile Euroopa Raudteeametist Euh, äh, suur aitäh, esimees, äh, ma arvan, et äh, Morten rääkis juba väga selgelt ja, ja täpselt, nii et võib-olla oleks kasulikum, kui me vastaksime küsimustele. tahaksin öelda, et ametite tegevuse koordineerimine on väga oluline ja kui te vajate selgitusi või midagi muud, siis oleme valmis seda andma meie eelarve osas aitäh, aitäh selle lühikese sõnavõtu eest äh, härra Kerum on kaasa võtnud väga palju kolleege ja loomulikult, kui nad soovivad sõna võtta, kui nad soovivad teie sõnavõttu täiendada, siis ma annan neile võimaluse. kui keegi sõna võtta ei soovi, kui teie kolleegid praegu sõna võtta ei soovi, siis võib-olla nad teevad seda hiljem, võib-olla neil on hiljem mõningaid tähelepanekuid, aga nüüd tuleme siis meie eelarvekomisjoni liikmete juurde. härra Sjokovski. või Zdehovski. Zdehovski on minu nimi, ütleb kõneleja. Eh, Děkuji za přednesený referát. Eh, velmi... Suur tänu. Ma soovin tänada selle ettekande eest ning peab tunnistama, ma tunnen teie töö eest sügavat austust. Siiski on mul uue saadikuna jäänud ka mulje, et kui me soovime millestki rääkida, siis oleks vaja olla võimalikult konkreetne. Te ütlesite, et kahe aasta eest olite teie ainus agentuur, kes finantsprobleemide tõttu ei suutnud oma ülesandeid täielikult täita, nüüd on neid agentuure ka rohkem kui nii uduselt väljenduda, eh, siis jääb niisugune kahtlane tunne. ma tahaksin teada, kui palju on neid agentuure, kes oma ülesannetega toime ei tule, miks nad seda ei tee, milles need probleemid täpsemalt seisnevad, milles need rahastamisprobleemid konkreetselt seisnevad? ma tahaksin kuulda rohkem konkreetseid andmeid ma oleksin tänulik, kui te oma vastustes oleksite võimalikult üksikasjalik. me sooviksime täpselt teada, millised agentuurid konkreetselt on suurtes raskustes, millised summad konkreetselt neil puuduvad. ma oleksin info eest väga tänulik, aitäh. niisiis, äh, laseme erinevatel äh, inimestel küsimusi esitada ja siis te vastate neile. Äh, kõigepealt siis viis Äh, sõnavõtjad, äh, härra Kaier, palun. Äh, suur tänu, härra esimees. minul on küsimus nii agentuuridele kui ka komisjonile. agentuuridele kõigepealt Te õigusega ütlesite, et, et see osa, mis teile eelarve mahust langeb, on üpris väike ning kui me räägime avalikus arutelus ametite ülesannetest, siis mina leian, et minu kodumaa Saksamaa ainult võidab sellest, kui seal on agentuur, samas äh, rahvas leiab, et agentuurid on praegu parasiidid Euroopa Liidu eelarves ning küsimus on selles, kuidas nüüd äh, seda eelarvet paremini kasutada. null koma seitse protsenti eelarvest on see, millest me räägime. see on tegelikult tõepoolest kohutavalt väike osakaal, see võib olla hirmutavalt väike osakaal, kuid äh, küsimus on äh, selles, millised need summad on konkreetselt. Te ütlesite, et äh, ametid äh, ei saa oma ülesandeid täita, kuna komisjon ei eralda neile piisavalt vahendeid, kuid me sooviksime täna pealelõunal tegeleda just nimelt sellega, see ongi meie töö, et täpsustada seda olukorda, me tahame ka täpselt teada, kas te arutate neid küsimusi ka oma pädevate valdkonnakomisjonidega, sest et nemad ju avaldavad ka arvamust aastaeelarve kohta? ma kutsuksin teid üles pöörduma oma valdkonna komisjonide poole, kes tunnevad teie tööd, kes hindavad seda ka vääriliselt nendelt tuleks teil otsida toetust selleks, et äh, valdkonnakomisjonid, äh, kui nad avaldavad oma arvamust aastaeelarve kohta, arvestaksid ka teie huvidega, kui nad saaksid oma arvamuse varustada teie konkreetsete seisukohtadega, kui nad oleksid kursis teie probleemidega, siis nad saaksid omalt poolt avaldada mõju äh, ning siis oleks võimalik neid probleeme asjalikumalt arutada. palun ärge mõistke mind valesti, küsimus on ju selles, et me soovime, et ametid toimiksid, et nad töötaksid, et nad saaksid oma ülesandeid täita ning neil on vaja liitlasi ning meie sooviksime samuti olla teie liitlasi, liitlased olla. nüüd minu küsimus komisjonile. tuleksime selle küsimuse juurde, kas ametid saavad oma tööd teha olemasolevate vahenditega. sotsiaaldemokraadina olin ma eelarve kontrolli komisjonis parlamendis ning me tegelesime ka no, ametite eelarve täitmise kinnitamise küsimustega ning viis aastat selle aja jooksul oli meil väga palju vaidlusi, väga palju äh, probleeme ning see, kuidas ametid kasutavad Euroopa Liidu raha, kas see on alati mõistlik? küsimus on selles, et ameteid tuleb ju toetada, ma toetan neid ka ise, aga kas neid oleks vaja ka väljaspoolt kontrollida? ma usun, et välisaudit oleks põhjendatud ning ka kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta eelarvet kontrollides me nägime, et Euroopa Kontrollikoda oma eksperthinnangus toetas ameteid äh, selles osas, et oleks vaja läbi viia välisauditid, äh, ise neid teha ei ole võimalik, siin on vaja tagada teatud sõltumatus. kuid kontrollikoda toetaks selles kahtlemata ameteid ning käesoleva aasta juunikuus kontrollikoda ja komisjon jõudsid kokkuleppele selles osas, et selle ülesande peavad enesekanda võtma ikkagi ametid ise, see on väga tore, komisjoni seisukohast, kontrollikoja seisukohast, nende jaoks on probleem lahendatud, aga paraku ametite elu sellest paremaks ei lähe, see ei lähe lihtsamaks. ametite peamine ülesanne ei ole mitte viia läbi auditeid oma tegevuse üle, vaid neil on vaja täita neile seadusega pandud kohustusi. ning ma soovisin komisjonilt teada, mis ajendas komisjoni kontrollikojaga koos niisuguse lahenduseni jõudma kuidas on võimalik, arvestades kõike seda töömahtu, mis välisauditiga, mis audititega kaasneb, kuidas on võimalik panna see ülesanne ametitele endile? aitäh. Gerard Depree järgmisena. aitäh, esimees mul on ainult üks küsimus ja see on suhteliselt üldine. see puudutab äh, ametnike võrgusti-, äh, ametite võrgustiku positsioonidokumenti. ma tahaksin juhti-, siin juhitakse tähelepanu äh, vahendite eraldamiseks selleks, et saaks töötada juhtumipõhiselt. Öeldakse ka, et Äh, et sellisel alusel oleks võimalik saavutada äh, viieprotsendine äh, töötajate arvu vähendamine, kui ma asjast olen õigesti aru saanud. minu küsimus oleks siis järgmine. kõigepealt küsimus komisjonile. mida arvab komisjon sellest ettepanekust, mis ametite endi poolt on tehtud? nii et mida, mida te arvate nendest ettepanekutest, mis on selle dokumendi kaheksandal leheküljel, kus öeldakse, et võiks töötada nii-öelda juhtumipõhiselt case by case basis. kas äh, selline lähenemine on kokkusobiv teie eesmärkidega, nende eesmärkidega, mis te endale olete seadnud? ja mis puudutab ameteid, siis äh, kui töötada niimoodi äh, juhtumipõhiselt, siis kuidas on sel moel äh, võimalik saavutada äh, neid üldiseid eesmärke, millest te rääkisite? kas te äkki täpsustaksite, kuidas, kuidas on sellisel individualiseeritud alusel võimalik saavutada neid eesmärke, mis Äh, on seatud näiteks äh, ametnike koosseisu vähendamine viie protsendi võrra. tahaksin, et te mulle seda äh, selgitaksite. aitäh, härra Manka. Ďakujem, pán predseda. Ja by som použil jeden príklad. Aitäh. Kasutaksin ühte näidet siin. Kontrollikoda 12 või 13 aastat tagasi lasid enda kohta läbi viia sõltumatu auditi. See oli esimene sarnane Euroopas ja pärast seda auditit suutsid nad igal aast-, igal järgneval aastal oma kulusid vähendada, nad olid tõhusamad oma tegevuses. see oleks ka üks võimalus, kuidas edasi tegutseda, nagu juba öeldud. kui me nendele ametitele tagame välisauditi, siis kindlasti leitakse mingisuguseid parandamisvõimalusi. ma olen kindel, et neid ameteid juhitab juhitakse hästi, aga parandamisruumi on ju alati mõnede puhul kakskümmend, mõnede puhul kaks protsenti. mina olen töötanud erinevates organisatsioonides, oleme viinud läbi seal välisauditeid ja kulud on alati vähenenud. võib-olla oleks see jah, kõige parem lähenemine. Te kindlasti teete oma tööd hästi, aga kui me mingisuguseid äh, argumente välja ei selgita, siis me ei saa ju ka öelda, mida on vaja parandada ja mida mitte niisiis, välisaudit aitaks teil oma tööd tõhusamalt teha, seda esiteks, teiseks. kõik teie vajadused tuleb kirja panna, esitada äh, vastavatele komisjonidele, komisjonide liikmed siis, kes teiega koostööd teevad, saavad teile anda nõu, kuidas edasi liikuda sellest kõigest saab rääkida asjaomastes pädevates komisjonides. Nemad saavad uurida, kas teie soovid on õigustatud, me saame aidata ka välja töötada erinevad äh, numbreid, mida vaja on. Äh, nii palju meie, saame meie poolt kaasa aidata. aitäh. nüüd härra Ekveniki. Eh, muchas gracias, señor presidente. Ah, suur tänu, härra esimees agentuuride esindajatelt me kuulsime, et agentuurid on praeguse eelarve suhtes neutraalsed. ma saan aru, et ülesanded, mis ametite ees seisavad, on tõsised ja siin ei ole võimalik mingi niisugune neutraalsus, seetõttu tekivad siin küsimused kui me vaatame neid kärpeid, mis on ette nähtud, kas need on puht tehnilised, kas ametites oli mingeid vabu vahendeid, mida on võimalik nüüd ära võtta või on siin tegemist hoopis mingisuguste ideoloogiliste seisukohtadega, võib-olla on siin hoopis mingisugused muud mu,, mingi muu taust. ning teiseks kui see nüüd tõesti oleks eh, tõsi, et kunagi ammu oli neid vahendeid lihtsalt liiga palju ning sealt on võimalik kärpida, siis ma tahaksin teada, kas praeguses olukorras, arvestades eh, sotsiaalset kriisi, kas siis oleks mõistlik eh, agentuuride eelarvemahu suurendamine, kui siin räägitakse näiteks siseküsimustest ja kui seda siis tasakaalustatakse näiteks arengu, teadusuuringute, transpordi ja muu valdkonnaga, see, siis minul tekivad kahtlused, kuid ma näen, et suund on sellele, et turvalisus Euroopas on kõige tähtsamale kohale seotud üle kõikide muude huvide ja nüüd äh, veel kuues äh, sõnavõtja, kuna meil neid rohkem ei ole, Žek Olmal. suur tänu, härra esimees, mina sooviksin kõigepealt äh, tänada agentuuride esindajaid ning mina olen Baden-Württembergi kontrollikojas töötanud ning seal me viisime läbi väga palju uurimisi ning äh, väga sageli me leidsime ka säästuvõimalusi ning alati oli ju nii, et iga ametkond, iga amet oskab ka ise selgelt öelda, miks ta vajalik on, miks tal on vaja rohkem vahendeid. Need on usinad inimesed, nad täidavad oma ülesandeid, aga ülesandeid tuleb järjest juurde ning siin on vaja täpsustada, mida Eh, mida on vaja teha, kui see jätta tähelepanuta, siis siin on õigusega öeldud et, et eh, null koma seitse protsenti eelarvest eh, kui me selle kõik kulutame, see kõik kulub personali peale, kuid kui meil on kokku kuus tuhat ametikohta, mis on jagatud kolmekümne kahe üksuse vahel, siis minu arvates tuleks kõigepealt analüüsida, mis on nende ametite ülesanded sest eh, miks meil on kolmkümmend kaks organisatsioonilist üksust, eh, kas nad annavad eh, lisandväärtust, kas nad muudavad näiteks äkki mingid riikliku tasandi asutused liigseks ning kas sellised üksused on tõepoolest ka sellise struktuuriga, et nad piirduvad optimaalsete vajadustega ja minul me näeme, et kui mul on kindel summa ja ma tahan sellest maksimaalset kasu saada, siis on olukord üks või teine asi on see, et ma ütlen, et ma tahan saada sellist kasu ja ma tahan saada seda kasu minimaalsete vahenditega, siis mis on parem variant? minu arvates me peame valima teise variandi, me peame ütlema, et me tahame äh, võimalikult vähe raha välja anda, aga me soovime saada maksimaalselt selle eesmärgi, mille me oleme endale püstitanud. kui rohkem sõnasoovijaid ei ole, siis kui lubate, siis mina olen ka uus liige Euroopa Parlamendis ja iseäranis uus olen ma siin eelarvekomisjonis ning ma tahaksin, et te mulle selgit-, selgitaksite ühte asja selles äh, nimekirjas, mis meile edastati, see positsioonidokument äh, Euroopa Liidu ametite võrgustik. siin on nelikümmend üks äh, asutus ja siin räägiti jällegi kolmekümne kahest, et mis see vahe siis on Ehm, ma sain aru, et see juhtumipõhine lähenemine tekitab äh, ka probleeme, kas äh, siin on mingi erinev lähenemine äh, asutuste vahel sõltuvalt nendest asu-, sõltuvalt sellest, millist liiki asutusega on tegemist, tegemist on ju asutustega, mis keskenduvad näiteks finantsturgudele, institutsioonidele, siis meil on siin uued kriisi lahendamise nõukogud, ma oletan, et Äh, äh, võib-olla sellised asutused on tõesti sõltumatud ning äh, tuginedes siis nendele parlament on küll paika pannud siis kohustus, kohustused, võib-olla on nendel ametitel aga võimalik omada ka omavahendeid lisaks neis vahenditele, mis tulevad Euroopa Liidu eelarvest ja võib-olla äh, võib siis äh, selle põhjal teha nende asutuste vahel vahet. Äh, mõned asutused rohkem on sellised nõuandvad ja konsulteerivad asutused, teenust osutavad asutused ja, ja mõned siis täidavad ka mingeid muid funktsioone Äh, äh, ja liiduksin härra Kölmeliga ühes äh, küsimuses, võib-olla tõesti toimub teatud ülesannete dublitseerimine Euroopa ametite ja liikmesriigi tasandil tegutsevate ametite vahel ja võib-olla liikmesriigid saaksid raha kokku hoida, seades küsimärgi alla nende liikmesriigi tasandil tegutsevate ametite vajalikkuse, sest kui, mis mõtet neil on, kui Euroopa Liidu tasandil selliseid ülesandeid juba niikuinii täidetakse ja võib-olla oleks vaja ametite põhja, põhiselt läbi viia auditit ja vaadata, kas ei ole võimalik äh, mingeid funktsioone liita, äh, luua teatud äh, ametite klastreid. see on minu küsimus, niisiis. ja nüüd annan üksteise järel sõna siis härra Kjerumile, kui ta seda soovib, seejärel äh, komisjoni eh, eelarve peadirektoraadi direktorile härra Preesale. niisiis, härra Kerum, teil on sõna ja, ja te võite vastamiseks anda sõna ka teie kolleegidele, kes on kohal ja kes on Troika liikmed. Thank you very much, Mr Chairman and um, thank you very much for eh, suur aitäh Äh, suur aitäh nende väga põhjalike kommentaaride ja küsimuste eest, mis te ametitele esitasite. ma tahaksin äh, öelda, et see tänane mõttevahetus oli väga paljutõotav, äh, pidades silmas dialoogi, mis toimub ametite ja meie, teie komisjoni vahel ja mina väga meelsasti süvendaksin seda dialoogi sissejuhatuseks alustaksingi teie enda küsimusest, härra esimees, te mainisite siin neljakümmend kahte ja kolmekümmend kahte, et kust see erinevus tuleb. ametite võrgustikus äh, osalevad ka sellised ühisettevõtted, äh, äh, näiteks Clean Sky ühisettevõte on üks viimaseid liikmeid, kes selle võrgustikuga liitus Nende eesmärk on siis lennundussektori keskkonnamõju vähendada eh, tehnoloogia väljatöötamise näol, nii et, et see on siis üks näide eh, nendest täiendavatest asutustest, mis meie võrgustikus osalevad, eh, sest et strukturaalselt on nad üsna sarnased nende asutustega, mis siis on siin varem juba selles võrgustikus olnud Äh, ma tahaksin äh, vastata ka kahele teisele küsimusele, millele, mis te esitasite, härra esimees, et kas oleks mõistlik luua nende asutuste klastreid Eh, mulle tundub, et, et see on eh, just üks asi, mida me läbi dialoogi tulevikus peaksime kaaluma, millised on need konkreetsed tunnused ja võimalused, mille alusel me praeguses olukorras eh, saaksime lasta siis erinevatel asutustel ühiselt tegutseda Te äh, rääkisite siin, et meil võiks olla rohkem selliseid asutusi, mis ise midagi sisse toovad või selliseid asutusi, mis saavad raha erinevatest välisallikatest ja nõnda edasi. on väga palju viise, kuidas sellele küsimusele läheneda ja siin me tuleme jällegi selle juhtumipõhise lähenemise juurde äh, et loodetavasti meil õnnestub siis ühiselt uusi edasiliikumise võimalusi leida Äh, nüüd äh, asjade omavahel ühendamine ja sidumine, siis ma tahaksin öelda, et asutuste vahel on juba väga palju ühist tegutsemist. Äh, me oleme väga palju uurinud ühise tegutsemise võimalusi, erinevaid juhtimisvahendeid üks äh, amet võib-olla on välja töötanud äh, mingi juhtimisvahendi, mille annab siis ka teiste ametite käsutusse, mõned suuremad ametid aitavad äh, väiksemaid näiteks riigihanke menetlustes ja nõnda edasi. meil on ühised nõukogud personaliküsimusteks ja nõnda edasi nii et, et äh, jällegi see on üks valdkond, kus me aja jooksul saame veelgi koostööd süvendada. nüüd äh, ei, ma vabandan, kui ma kõnelejate nimedest päris hästi aru ei saanud, härra Tšekovski küsimus, mis puudutas siis nende ametite eripära. Äh, selles dokumendis, mis me teile esitasime, selle dokumendi lisas on terve rida näiteid erinevate ametite tegevuse kohta ning ähm, meie siis äh, koordineerime kõigi nende asutuste tegevust ja, ja loomulikult me võiksime äh, selle tabeli muuta veelgi äh, põhjalikumaks. Teile on seal esitatud ainult mõned näited, aga ma olen täiesti kindel, et võib-olla mõned minu kolleegid Äh, näiteks need, kes on Lissaboni ametist, äh, võib-olla äh, võtavad sõna sellel teemal ja selgitavad, milline on see mõju ja oma asutuse koha pealt ma võin öelda, et me lihtsalt ei suuda täita ülesandeid kõigis nendes üheksas valdkonnas, mis meil on, meil ei ole selleks lihtsalt piisavalt vahendeid. nii et, et me oleme pidanud siis oma tegevusvaldkondi prioritiseerima aga me oleme valmis sellel teemal teiega ka edaspidi kõnelema. härra Kaier te küsisite, kuidas me saaksime paremini eh, eh, juhtida tähelepanu sellele lisandväärtusele, mida meie toome me asutuste vahel praegu just tegeleme sellega, et asutuste põhiselt niimoodi oma lisandväärtust paremini välja tuua. pärast suvepuhkust tõenäoliselt septembris peaks meil valmima just väike brošüür, kus on siis kirjas kõik need elemendid, mis ähm, aitavad meie profiili tõsta, seal me selgitame, mida me täpselt teeme, kuidas meie tegevust saaks muuta nähtavamaks. nagu ma ütlesin, üks suur väljakutse, mis asutuste ees seisab, on see, et äh, keegi ei tea väga hästi, millega me täpselt tegeleme. Äh, teie küsimusest jäi ka sõna, kõlama see, et äh, kuidas me saaksime nende asutuste tõhusust parandada ning nagu ma juba ütlesin, enne Äh, sellega me praegu tõesti tegeleme ja osalt läbi ka selle dialoogi teiega, oleme väga huvitatud teie seisukohtadest ning äh, ma käisin ka Berliinis Saksamaa parlamendis ja mul oli väga hea äh, meel selle mõttevahetuse üle, mul oli väga hea meel saada tagasisidet selle kohta, mida liikmesriigid nendelt Euroopa Liidu ametitelt ootavad. härra Depreele tahaksin öelda, et et äh, kuidas me selle personali arvu vähendamise saavutamine, äh, jah, meil ei ole siin mingit imevahendit, mida me võiksime kasutada, ei ole sellist äh, ühte lahendust, mis sobib kõigile asutustele ja seepärast tulebki vaadata iga konkreetset asutust, iga asut-, ametit, klastrit ja vaadata, kuidas Äh, on võimalik saavutada see eesmärk, mis meile on seatud, olgu see siis viis protsenti või mõni muu protsent. Äh, jällegi me peame individuaalselt vaatama, kuidas äh, seda eesmärki saavutada. ma tahaksin öelda seda, et ametid ei ole selle üldise personali vähendamise eesmärgi vastu, aga Äh, lihtsalt selle, meil on probleeme sellega, kuidas seda saavutada, nii et, et äh, me sooviksime dialoogis institutsioonidega pidada dialoogiga ka sellel teemal, millised peaksid olema meie prioriteedid, nagu ma ütlesin oma sissejuhatavas sõnavõtus, meie direktorid ja juhid Äh, tunnevad ennast ebamugavalt, et nad peavad ütlema, et kuulge, vaadake siin, meil on juriidiline kohustus midagi teha, aga võib-olla me peaksime selle siiski kuskile tahaplaanile praegu jätma. nii et, et äh, me sooviksime tõesti väga avameelseid arutelusid teiega sellel teemal. Äh, härra Manka, te esitasite küsimuse sõltumatu auditi kohta ja selle kohta, kuidas tõhusust tõsta jällegi ameteid auditeeritakse väga palju ning äh, meil on tõesti väga palju läbipaistvust. loomulikult olukorda saab alati paremaks teha ja me oleme valmis kuulama nõuandeid selles küsimuses, aga meil tõesti toimub väga palju äh, auditeid, äh, nii rahalisi kui ka muid sisulisi. kas ma vabandan, et ma teid katkestan, aga mulle tundub, et härra Depree soovis sõna saada. jah, vabandust, et ma sekkusin, ma tuleksin tagasi selle juhtumipõhise lähenemise juurde. Äh, ma, äh, te räägite siin äh, sellest leheküljel kaheksa, ma saan väga hästi aru, millest te räägite, te tahate austada kõigi ametite autonoomiat Eh, see kõik on väga tore. Eh, jah, kõigil eh, asutustel on oma spetsiifilised eesmärgid ja, ja tõepoolest, neil on oma konkreetne juriidiline alus, aga te räägite sellest juhtumipõhisest lähe, lähenemisest ja ütlete, et kõigi ametite puhul saavutatakse sama eesmärk, nagu komisjoni ettepanek ette näeb, viis protsenti ja mida, mida see teie juhtumipõhine lähenemine siis tegelikult muudab? Äh, milline vahe äh, on, kui eesmärk on nii või teisiti sama? Äh, ma tahaksin teie, teilt saada selgitust, mida see juhtumipõhine lähenemine muudab, ma ei saanud teie vastusest aru. palun vastake sellele väga konkreetsele küsimusele. minu kolleeg on palunud sõna, kas ma võin talle anda, jah. aitäh, esimees Eh, tahaksin vastata härra Debre küsimusele ja selles eh, dokumendis, mis me teile esitasime, eh, ametnikud, ametid Äh, siis tunnistavad, et jah, institutsioonide äh, on nõudmine vähendada personali viie protsendi võrra, aga meie leiame, et kuna tegemist on de-, detsentraliseeritud äh, asutustega, siis sõltuvalt meie Eh, tegevuse eripärast eh, peaks meil olema võimalus seda vähendamist läbi viia oma tempos ja see põhjutab teatud, põhjustab teatud probleeme, meil on plaanis teile esitada selle kohta ka eh, eraldi dokument. meil on igal ametil on oma eelarve, mis ei ole sugugi seotud konkreetsete inimestega, kes selles asutuses töötavad mina puutun põhiliselt kokku transpordikomisjoniga. komisjon äh, äh, siis on meil veel täitev, komisjon peab tegema koostööd äh, ametitega, me peame parandama oma tõhusust ja praegustes oludes me seda lihtsalt teha ei saa Äh, ja seetõttu äh, me ei saa välja, välja töötada äh, väga head lähenemist. see juhtumipõhine lähenemine võimaldaks meile arvestada siis iga ameti eripära, aga arvestada ka seda üldist lähenemist, mis kehtib kõigi ametite osas ning me saaksime niimoodi ka tagada suurema sidususe selle ühtsuse vahel, mida meilt nõutakse ja niimoodi saaksime arvestada ka paremini oma põhikirjade ja kõige muude asjadega, millele ma juba viitasin aga paraku jah, nendel liikmesriikidel, kes istuvad nõukogus, võib-olla ei ole alati samasugust nägemust meie ülesannetest nagu nendel, kes seda üldist visiooni välja töötavad. niisiis me seame küsimärgi alla selle viie protsendi Äh, nõuda niimoodi, nagu see praegu on paika pandud. meie sooviksime, et me saaksime sellele viie protsendi nõudele läheneda palju individuaalsemalt. Äh, niisiis, tulles tagasi äh, härra esimehe ja mitmete saadikute tehtud ettepaneku juurde, et me võib-olla peaksime lähenema probleemile tegevusepõhiselt, meie arvates on see väga hea ettepanek ning nagu ütles ka eelarvedirektoraadi peadirektor, see äh, aitaks vähendada ka kogu protsessi kulusid, niisiis me ei ole nõus sellise horisontaalse lähenemisega kõigi institutsioonide kategooriale. Äh, meie lähenemine on natukene teistsugune, aga see on kooskõlas sellega, mida nõuavad erinevad äh, Äh, valdkonnad, näiteks äh, me räägime siin raudteeohutusest, lennuohutusest, finantssektorist ja nõnda edasi äh, ei saa olla sellist ühtset reeglit, mis sobib kõigile. me peame lähenema poliitikate, eesmärkide, klastrite põhiselt. me peame niisiis võib-olla tõesti niimoodi lahenduse leida, ütleb härra esimees Ähm, jah, äh, härra Debre. Äh, ma olen, võib-olla ei saanud sellest dokumendist äh, õieti aru. siin öeldakse, et see juhtumipõhine lähenemine võimaldab vähendada personali viie protsendi võrra kõikides institutsioonides, siin ei räägita midagi klastritest. jah, see tekst on võib-olla tõesti natukene segane Äh, härra Depree ütleb, et ta üritab aru saada, mis siin tekstis kirjas on äh, jah, me vähendame viis protsenti personali, äh, aga see, et seda viit, viis protsenti tuleb kindlasti vähendada korraga kõikides asutustes, see tekitab meile probleeme. me loome uusi ameteid ja sellega vähendame kõigi teiste ametite eelarvet automaatselt, see ei sobi. nii et siis Ehm, mulle tundub, et ehm, me ei ole suutnud olla protsesside arenguga samal tasemel. Ehm, siin räägitakse juba mitte viiest protsendist, vaid täiendavast viiest protsendist. jah. jah, tekstis öeldakse ikkagi et äh, teie ettepanek pakub alternatiivi äh, töötajate ümbersuunamisele, äh, aga te ütlete, et olete nõus ka viie protsendiga, nii et, et minu, mulle jääb mulje, et see oleks siis võimalik saavutada uus, uuel moel see viis protsenti, see, selline mulje jääb mulle seda teksti lugedes, ütleb härra Depre. me jätkume ja võib-olla pärast äh, räägime sellest uuesti, kui see peab vaja, nii palju kui ametite ja ametikohtadega on seotud asi, siis äh, ma saan aru, et töönädal läks nüüd pikemaks, nelikümmend tundi ja?, jah, jah. niisiis, jätkame. Yes uh,, so your, your last comment definitely has gone up uh,. Then uh, to the two last uh.... nüüd kaks viimast kõnelejat. härra Generik. siin räägiti jälle nendest klastritest. klastrite moodustamise viise on erinevaid, te mainisite just äh, sise- ja justiitsasjade ametite vahelist koostööd, seal on tõesti koostöö tihe nii sisuline kui ka äh, haldusküsimustes sise- ja justiits Äh, alade ametid äh, teevad tõesti suurt koostööd omavahel, ka Põhiõiguste Amet kuulub nende hulka ju. aga jah, tõesti on võimalik vaadata ka teisi äh, klastrite moodustamise viise, neid kaaluda. ja siis te küsisite, kas ameteid on liiga palju kas, kui, kui vaadata ameteid, siis kas on võimalusi, kus näiteks jõud ühendada ja siis ressursse kokku hoida? loomulikult mul ei ole ülevaadet kõigist neljakümne ühest institutsioonist, aga üldiselt ma olen kindel, et need ametid on väga hästi juhitud ja töötavad tõhusalt, aga loomulikult on alati võimalik tegevust parandada, näiteks kasutada uusi tehnoloogiaid, mis toob kaasa säästusid ja nii edasi. me võiksime jah, olemasolevat dialoogi nendes küsimustes veelgi tugevdada. ja viimane kõneleja, härra Komand. see niinimetatud funktsionaalne analüüs agentuuride kohta ning nende rolli kohta teatud valdkonnas. seda me sooviksime väga, et Äh, tehtaks ka juhtumipõhiselt. ja juhtumipõhine analüüs peaks meile ka siis näitama, mida me väga soovime, et mida te ootate täpselt ametitelt. minu nimekiri on nüüd ammendunud, aga Merci. aitäh! annan nüüd sõna eelarve direktoraadi esindajale komisjonist, palun. Merci, monsieur le president um,. Euh, je commencerai... aitäh, ma vastaksin äh, kõigepealt äh, sellele küsimusele, mille teie ise esitasite, härra esimees, samuti härra Kölmer ja veel mitmed teised sõnavõtjad. Äh, selline, see küsimus puudutas siis üles, ametite ülesandeid, kuidas me seda täpselt otsustame, me lähtume alati õigusloomelisest Äh, alusest. komisjon teeb ettepaneku luua kas siis äh, uus amet äh, või laiendada olemasoleva ameti voli, volitusi. selle kõigega ka kaasas käib ka hinnang, sealhulgas siis hinnatakse ka, kui palju läheb vaja täiendavaid eelarvevahendeid ja täiendavaid inimressursse selleks, et Äh, äh, see amet saaks siis oma uusi ülesandeid täita, nii et, et kui otsustatakse ameti tegevust laiendada, siis kindlasti uuritakse, millised on selle laiendamise tagajärjed, äh, vaadatakse seda nii poliitilisest plaanist kui ka eelarveplaanist, nii et, et meil on tõesti kohustus äh, Äh, selline äh, hinna, hindamine läbi viia ning nende hinnangute põhjal äh, komisjon teeb ka arvestused, millised on need täiendavad vaja, eelarvevajadused siis antud hetkest aastani kaks tuhat kakskümmend, nii et, et me tõesti oleme lähenenud olukorrale juhtumipõhiselt, me ei ole kõiki ameteid ühte patta pannud ja ühtemoodi kohelnud. aga sellele vaatamata tuleb jah, see kõik kokku sobitada ka nende üldiste eesmärkidega, mis on paika pandud. üheks üldiseks eesmärgiks on ka siis personali vähendamine viie protsendi võrra viie aasta jooksul. ning ma olen äh, samas seisus kui härra Depree, äh, sellepärast et äh, see juhtumipõhine analüüs ei anna lõpptulemuseks seda viieprotsendist vähenemist näiteks kui võtta kõigi nende detsentraliseeritud ametite nõu-, nõudmised aastaks kaks tuhat viis tuhat, siis oleks vaja juurde sada üheksa täiendavat prots-, kohta, see oleks siis kolm koma kolm protsenti tõus, mitte äh, vähenemine. niisiis äh, me jah, peame andma ametitele võimaluse oma tegevust korralikult teha, tegutseda, aga samas me peame ka nende tööd ratsionaliseerima, suurendama nende töö tõhusust. nüüd mida äh, Ehm, mida, millega tegelevad täpselt need teised asutused, kes on samuti osaks sellest ametite võrgustikust. tegemist on nõndanimetatud ühiste tehnoloogiaalgatustega, mis on ühisettevõtted. Ehm, need on siis teadusuuringute raamprogrammi Horisont kaks tuhat kakskümmend osad ning eh, nad üritavad siis kaasata äh, ka liikmesriike ja erasektorit selleks, et välja töötada teatud äh, uurimisprojekte Äh, nii ja ühendada niimoodi erinevaid rahastamisallikaid äh, ja nende puhul siis ühenduse eelarvel on ainult katalüsaatori efekt, sellepärast et ülejäänud raha tuleb siis kas erasektorist või äh, avalikust sektorist. Need mehhanismid, mille alusel nad tegutsevad, on natukene erinevad Äh, kuigi administratiivses plaanis on nad äh, siis Euroopa Liidu asutustega vägagi sarnased, aga eelarve plaanis mitte. Äh, niisiis ja tihtipeale siis läbi nende on meil võimalik kaasata ka siis neid kogemusi, mis liikmesriikide tasandil olemas on. nüüd härra Kaier esitas küsimuse välisaudiitorite kohta, kas äh, Euroopa Liidu asutustes äh, võiks äh, kasutada siis neid välisaudiitoreid. selle koha pealt on komisjon koostanud siis välisaudiitorite nimekirja, mida me enda asutuste auditeerimiseks kasutame ja, äh, ja teil äh, siis detsentraliseeritud asutustel on samuti juurdepääs sellele nimekirjale ja asutused äh, peaksid siis ise valima oma audiitori sealt. nii palju siis auditeerimisalase ekspertiisi vahetamisest Äh, kas ma olen siin nüüd veel midagi vastamata jätnud, äh, see raamistik, äh, milles komisjon oma ettepanekuid teeb, tegemist on pidevalt sama poliitilise raamistikuga, me keskendume nii nendele asutustele, mis on olemas olnud juba pikka aega, kui ka nendele, mis on loodud hiljem, hiljem ja see viieprotsendine personali vähendamine on oluline kõigi puhul ja kui rääkida nüüd sellest äh, ühtsest kriiside lahendamise nõukogust, äh, siis äh, kui me loome selle asutuse, siis see tähendab, et kuskil mujal tuleb jällegi midagi kokku hoida, nii et, et siin jällegi on poliitika sekkub eelarvesse. nii et, et kõige selle aluseks on õigusloomealane ettepanek, mis tehti, aga sellel ettepanekul on mõju ka eelarvele ja rahalisele küljele ja ma vabandan, kui ma unustasin äh, mõnele küsimusele vastata, olen äh, valmis seda tegema, kui mulle meelde tuletate, aitäh. aitäh. Need täpsustused ja selgitused äh, olid väga olulised, samuti muud kommentaarid, ma vaatan nüüd härra Depree suunas, kas ta soovib veel sõna võtta. härra esimees Ehm, üks osa minu küsimusest jäi ikkagi vastuseta. kas see viieprotsendine personali vähendamine, mida komisjon nõuab, kas seal arvestatakse ka neid ametikohti, mida rahastatakse ametite omavahenditest? Ehm, ma ehm, saan aru, et siin võetakse arvesse kõik kas, kas jutt on ainult nendest ametikohtadest, mida rahastatakse Euroopa Liidu eelarvest või äh, puudutab, äh, arvestab komisjon selle ettepaneku juures ka äh, sellega, milliseid ametikohti rahastatakse välisallikatest? palun, härra direktor. aitäh. komisjoni lähenemises on arvestatud kõigi ametikohtadega, sest et institutsioonide vahelises kokkuleppes ei tehta vahet ametikohtade vahel sõltuvalt sellest, kuidas neid rahastatakse ning eh, eesmärk, nagu ma ütlesin, on suurendada tõhusust, eh, muuta asutuste töö eh, ratsionaalsemaks ja ma arvan, et see puudutab samal moel nii neid asutusi, Äh, kes on täielikult rahastatud äh, ühenduste eelarvest, kui ka neid asutusi, kes siis on osaliselt äh, rahastatud muudest allikatest. ma arvan, et majandusliku ratsionaalsuse mõttest äh, Äh, äh, äh, ei ole mõtet pöörata tähelepanu sellele, kust raha täpselt tuleb. see eesmärk on kehtestatud kõikidele asutustele ja arve, sõltumata nende rahastamisallikast ning mis puudutab nüüd neid ametikohti, mida rahastatakse näiteks tööstussektori poolt või kuskilt mujalt, Äh, siis äh, just tänu sellistele rahastamisallikatele on võimalik tugevdada äh, mõningat, mõningaid asutusi, mis veel kasvavad. sellepärast, samas jällegi mõnes asutuses tähendab see seda et, et kümne protsendi võrra tuleb personali vähendada, eesmärk saavutada ja härra Manka järgmisena. aitäh, härra esimees. mõistan täielikult ameteid selles mõttes, et kui üks nendest vähendab oma kulusid viiekümne protsendi võrra, siis neil ei, sellel ametil ei pruugi see raske olla, aga mõnele teisele ametile on see jälle keeruline. mõne ameti jaoks võib selline kulude kärpimine olla väga karmide tagajärgedega samas välisauditi puhul oleks mõistlik, et komisjon seda juhiks, ühelt poolt on meil siin ühe ameti kärped ja säästud, teisalt aga tuleks vaadata üldisi säästusid ja kärpeid klastrites seeläbi on võimalik ähm, ka juhtumipõhiselt äh, säästusid läbi viia. samas, kui amet viib auditi läbi ise, siis see ei pruugi tuua meile sobivaid äh, tagajärgi. niisiis, me peame tegutsema kõikehõlmavalt. kes soovib vastata, kas härra Kjarum või härra Preesa? härra Preesa. Teil on sõna. Euh, aitäh, esimees. ma arvan, et et me lähene, see nõude, et me läheneksime kõigile nendele asutustele ühtemoodi, on suhteliselt mõistlik. institutsioonide vahelises töörühmas võib-olla Äh, peaks selle teemaga samuti tegelema, äh, sest niimoodi saaksime tõesti otsuste langetamise protsessi äh, muuta võib-olla natuke ratsionaalsemaks, aga hetkel sellist hindamist ei ole plaanis läbi viia, aitäh. noh, härra Kerum To uh, this question uh, again I aitäh. Uh, ametite läbipaistvuse mõttes viiakse läbi erinevaid auditeid, näiteks minu enda põhiõiguste amet oli põhjaliku auditi all paar aastat tagasi ning seda tehakse regulaarselt nelja-viie aasta tagant loodetavasti selline see süsteem jätkub, sest siis on võimalik saada tagasisidet äh, väljaspool olevatelt äh, ekspertidelt äh, selle kohta, kui tõhusalt me täpselt töötame. see aitab ka meie sidusrühmade soovidele soove täita. probleem välisauditiga muidugi on see, et Äh, et äh, meie, äh, meiega seotud ringkonnad lisavad veel mingisugused viis punkti juurde, ehk siis, et, et jah, te teete kõike hästi, aga, aga te võiksite teha veel viit erinevat asja. aga neil, neid aspekte tuleks kõiki meie aruteludes edaspidi ka arvesse võtta. ma sooviksin, et kas tohib, et ka minu kolleeg teisest ametist kirjeldab enda e-, e-, eripärast olukorda, see oleks hea illustratsioon. Eh bien, nous vous écoutons pour cet exemple très précis. hästi, kuulame ära siis selle konkreetse näite. Eh, aitäh, härra esimees. mul on väga hea meel tutvustada enda ameti ähm, äh, juhtumit see lihtsalt näitab, kui erinevad on ametid ning kui palju meid on vaja tõesti eraldi ükshaaval analüüsida. mina olen juhtinud üheksa aastat seda narkootikumide sõltuvuse ametit, üheksa aasta jooksul on meie amet saanud oma nišis nii Euroopas kui väljaspool üsna hea reputatsiooni oluline on ka mainida, et me oleme alati top kolmes või top viies, mis puudutab äh, kulukohustuste täitmise määra. Äh, meil on vist üheksakümmend seitse, üheksakümmend kaheksa protsenti see ja makseid on üheksakümmend viis protsenti. see on väga hea tulemus. meie amet on kakskümmend aastat vana, see on teise põlvkonna amet ja selle ülesanne on jälgida, analüüsida, kirjeldada kõiki öö, äh, selle valdkonna aspekte, nagu te kujutate ette, ülesandeid meil vähemaks ei jää ning nüüd, nüüd on meile antud juurdekava ülesanne äh, analüüsida ka psühhoaktiivseid äh, aineid, me peame tegema koostööd Europoliga, me peame koostööd tegema erinevate võrgustikega, teadlastega, teadlastega, äh, meie teadlasvõrgustikku kuul-, kuulub kuusteist ülikoolide professorit ning see valdkond on kõige laialdasem uus tegevusvaldkond minu agentuuris. praegusel hetkel jälgime me igapäevaselt umbes neljasadat ainet ning me oleme seda tööd teinud üheksakümne seitsmendast aastast ning seitsekümmend viis protsenti nendest ainetest on esile kerkinud viimase nelja aasta jooksul, ehk siis no te kujutate ette, kui palju meil uut tööd on sama eelarve on meil olnud kahe tuhande kümnendast aastast, me oleme hakkama saanud inflatsiooni ja muude probleemidega ning esimest üheksa aasta jooksul ei palunud ma mitte midagi, järgisin komisjoni ettepanekuid, aga nüüd eelmisel aastal komisjon ütles, et meie eelarve peab vähenema veel viie protsendi võrra. meie tegutseme ju siseasjade klastris Euroopa Parlament aitas mind toona päris palju ning täiskogu lõpuks parlament hääletas mitte seda kärbet, selle kärpe vastu, vaid anti kahe tuhande neljateistkümnendaks aastaks sama suur eelarve, kui kolmeteistkümnendal aastal oli samas loobuti lõpuks sellest seisukohast, viis protsenti eelarvet ikkagi kärbiti ning nüüd soovib komisjon kahe tuhande viieteistkümnendaks aastaks jällegi meie eelarvet vähendada ma tõesti ei kujuta ette, kuidas me saame oma äh, seadusega on peale pandud ülesandeid täita ja kvaliteetselt seda teha, nii nagu me senini oleme seda teinud. meil oleks tõesti vaja võrdset kohtlemist mingisugusel hetkel ning selle eelmise aasta kärbet peaks korrigeerima nii, nagu täiskogul eelmisel aastal Euroopa Parlament oktoobris seda ka ütles. ma räägin siin spetsiifilisest dünaamilisest valdkonnast Äh, millel on oma õiguslik alus, see on need psühhoaktiivsed ained. me võime muudest valdkondadest küll ressursse sellesse valdkonda üle kanda, aga, aga me oleme tõesti pingutanud nii palju kui võimalik ja enam, midagi enamat me teha ei saa. jah, siin on üks dokument äh, see, siin räägitakse ka teie asutusest viisteist miljonit oli teie eelarve kahe tuhande neljateistkümnendal aastal ja äh, äh, siin on kirjas ka veel mingi äh, rubriik muu sissetulek, siin on olnud, see on miljon, mida see muu sissetulek tähendab? IPA and ENP both Need on IPNP projektid, tegemist on tehnilise abiga kandidaatriikidele ja naabruspoliitika raames käivatele riikidele, need ei ole konkreetselt täiendavad vahendid ametile ja ülejäänud osa on põhiliselt Norra osamaks, see on umbes sada tuhat. see on siis teatud osa meie eelarvest. aitäh kas veel on küsimusi? ei ole rohkem küsimusi ega kommentaare. Äh, ametite esindajad, kas teil on midagi öelda, palun? Um, aitäh, Jose Penero on minu nimi, mina esindan äh, Kölni äh, lennuohutusametit. ma tooksin näite ameti rahastamise kohta enda ameti puhul peaaegu. peaaegu kaheksakümmend protsenti meie rahastamisest tuleb erinevatest tasudest äh, ettevõtete poolt. Äh, esimene meie mandaadi kõige tähtsam osa loomulikult on lennunduse ohutuse tagamine Euroopa Liidus aga teine osa on toetada Euroopa Liidu lennutööstust, et ta oleks konkurentsivõimelisem. et me saaksime toetada meie siseturgu, mis aitab tõesti säästlikumalt tööstusel tegutseda ning äh, me peame toetama ka nende tegevust äh, väljaspool Euroopa Liitu see kaheksakümmend protsenti, sellel ei ole mingit pistmist Euroopa Liidu eelarvega, see tuleb tööstuselt endalt ning seda osa eelarvest ei peaks ju kärpima aitäh! aitäh selle täpsustuse eest. kas keegi veel sõna soovib? mul on võib-olla üks küsimus härra Preesale seoses selle dokumendiga. kas eh, siia saaks eh, lisada siis ka eh, kõigi nende asutuste nii-öelda oma vara? võib-olla äh, komisjon äh, suudaks ka sellele küsimusele vastata. aitäh selle küsimuse eest, sellepärast et see võimaldab mul ka äh, reklaamida seda dokumenti, mis mul siin on. see on dokument, mis on pühendatud just nimelt nendele ametitele ja käib kaasas eelarve eelnõuga siin on äh, ligemale kuuesaja, üle kuuesaja lehekülje ning siin on väga palju äh, infot erinevate ametite kohta ja ka äh, selle kohta, mida nad täpselt teevad nende haldusliku ja eelarve poole kohta, nii et, et teie küsimus, kas ametitel endal on oma varasid, kui me valmistame ette eelarvet, siis me arvestame ka möödunud aasta äh, ametites tehtud tööd ning äh, kui on suur erinevus kulude ja tulude vahel, äh, siis me arvestame sellega siis järgmise aasta eelarve puhul need ülejäägid äh, võetakse siis kasutusele, need, äh, nad lähevad arvesse siis tuludena ning niimoodi äh, saame siis korrigeerida eelarvet ning väga oluline on ka, et nende vahendite eelarvesse lülitamine oleks võimalikult täpne. sada niisiis me oleme niisiis me kasutame, me siis ka üritame arvestada, et me siis ei nõuaks siis äh, ametitele raha eelarvest, kui on selge, et seda raha ei suuda ära kasutada. niisiis Äh, mis puudutab nüüd neid äh, varasid, äh, siis konkreetsetel juhtudel on jah, tõesti täiesti iserahastatavaid asut-, ameteid ning jah, neil on oma vara, mis on aja jooksul kasvanud ning me oleme otsustanud, et seda kasutatakse teatud projektideks, aga sellise äh, ülejäägi kuhjumine mingis äh, ametis äh, on siiski anomaalne nähtus, sellepärast et nende ametite eesmärk on osutada teenuseid ja mitte ülejääki koguda. niisiis Äh, see, need ülejäänud vahendid äh, ja eelarve eelarvestamise tuleb teha siis niimoodi, et selliseid ülejääke ei tekiks. aitäh, aitäh selle täpsustuse eest. ma äh, sain teie selgitusest väga hästi aru, aga ma arvan, et selle probleemiga tegelemine on raamatupidajate ülesanne, aga Äh, tuleb arvestada ka sellega, millised on äh, asutus, nende ametite aktivad ja passivad, nii et, et äh, võib-olla selle probleemiga tuleks tulevikus tegeleda. niisiis, ma arvan, et see oleks kindlasti üks täiendav info, mida oleks vaja hästi, kui rohkem küsimusi ei ole, siis tahaksin tänada äh, troikat, äh, kes tuli siia tutvustada meile olukorda ametites, äh, rääkida nende, et rääkida meile nendest probleemidest, millega ametid silmitsi seisavad nüüd, kus nad peavad halduskulusid vähendama, peavad personali arvu vähendama ja samas on nad saanud uusi ülesandeid, et tegemist on väga keerulise ülesandega ning äh, eriti keeruline on olukord äh, just nimelt eelarve vallas ja seetõttu sooviksin äh, ma just, et tähelepanu pühendatakse siiski igale ametile eraldi Äh, jah, äh, võib-olla peaks tõesti moodustama neid klastreid selleks, et kasutada ära sünergiat erinevate asutuste vahel, nende asutuste vahel, mis täidavad samasuguseid poliitilisi eesmärke. kindlasti on meil võimalus sellest veel kõnelda. Äh, on töörühm loodud selleks otstarbeks, institutsioonide vaheline töörühm niisiis eh, tahaksin teile kinnitada, härra, eh, härrad eh, ametite esindaja, esindajad, et me kuulame teie muresid väga tähelepanelikult. ma avaldan teile tunnustust nende jõupingutuste eest, mida te olete teinud, te olete tõesti üritanud oma asutusi väga hästi juhtida, te olete üritanud vähendada neid kulusid ning nüüd peaksime Äh, mõtlema ka võib-olla omavahenditele, mis võiksid olla äh, siis täiendavaks rahastamisallikaks teatud äh, asutustele, millel on näiteks ülesandeks reguleerida finantsturg, pangandussektorit, selleks, et vältida süsteemseid riske. sellised ametid Äh, sõltumatu, äh, ilma siis oma sõltumatust äh, ohtu seadmast, võiksid siis parlamendi ja nõukogu arvates siis kasutada siis ka väliseid vahendeid. niisiis tahaksin tänada ka kõiki neid kolleege, kes selles arutelus osalesid. me läheme nüüd Äh, päevakorraga edasi, rohkem küsimusi meil vist ei ole, nii et, et kui ei ole, siis soovin teile kogu südamest suurepärast puhkust. me äh, jätkame oma tööd üsna peatselt, kolmandal septembril äh, toimub meil siis järgmine koosolek siis on vaja hakata tõsiselt tegelema jällegi eelarvega äh, selleks, et äh, lahendada see tasumata arvete probleem. niisiis äh, head puhkust ja aitäh, et osalesite, istung on lõppenud.